klassifikatsiooni üle vaatama pidevalt. ning ma arvan, et selles valdkonnas oleme tegelikult juba üsna palju saavutanud, aitäh. suur tänu. sellega oleme selle arutelu osa lõpetanud ning äh, hääletus toimub homme. ning see viib meid järgmise päevakorrapunkti juurde. see on komisjoni komisjoni asepresidendi proua Ashtoni Äh, ja liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus, mm, see on siis komisjoni avaldus naiste suguelundite moonutamise kohta ning härra Tali asendab äh, proua Ashtonit. Thank you very much, madam president, members of um... suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, igasugune eh, sugudepõhine vägivald on põhiõiguste vastuvõetamatu rikkumine ning selge takistu-, tegemist on selge takistusega sugudevahelisele võrdsusele. naiste suguelundide moonutamine on naiste vastu suunatud vägivald, miski, mis on eriti äh, vastuvõetamata, tegemist on alandava põhiõigusi rikkuva äh, tegevusega, see rikub äh, tervist ning laste õigusi ligikaudu kolm miljonit äh, naist ning äh, tütarlast maailmas kannatavad suguelundite moonutamise all iga aasta. ligikaudu pool miljonit naist, kes elavad Euroopas, on äh, juba selle läbi pidanud elama ning paljud tuhanded on selle ohus. naiste suguelundite moonutamine ei saa mitte mingil juhul olla õigustatud kultuuriliste või religioossete traditsioonide ning tavadega. sellel on nii koheseid kui ka pikaajalisi tagajärgi naiste tervisele ning võib põhjustada surma. komisjon on valmis konkreetseid algatusi tegema ning välja töötama selge poliitilise vastuse, tegelemaks naiste suguelundite moonutuse probleemiga Euroopas erilist muret avaldab meile just noorte puhul sugude elundite moonutamine. me oleme välja töötanud strateegia meeste ja naiste äh, vahelise strateegia äh, võrdõiguslikkuse küsimustes on aastateks kaks tuhat kümme, kaks tuhat viisteist. andmete kogumine on suureks väljakutseks. minu kolleeg, äh, asepresident Vivian Reding palus Euroopa Võrdõiguslikkuse Instituudil äh, hinnata andmete võrreldatavust ning usaldusväärsust link-, liikmesriikides ning selgitada, kus on probleeme. instituut äh, annab ülevaate nähtuse kohta ning äh, nendest, samuti vastustest, mis liikmesriigid andsid. me peaksime saama ülevaate sellest äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta teisel poolel. tulemuste põhjal on meil paremini võimalik oma tegevust välja kujundada kahe tuhande üheteistkümnendal, kaheteistkümnendal aastal on komisjon eraldanud vahendeid selleks, et võidelda äh, taoliste, taolise tegevuse vastu. samuti oleme me toetanud liikmesriikide üleseid projekte rohujuure tasandi organisatsioone ning me oleme samuti toetanud teadvuse tõstmist ning äh, ühiskondlike arusaamade muutmist naiste suguelundite moonutamine on pea, enamuses Euroopa Liidu liikmesriikides kriminaalne tegevus ning käib vastava kriminaalne seadustiku alla suures enamuses äh, liikmesriikidest on samuti heaks kiidetud ekstraterritoriaalsuse põhimõte kriminaalsätetes ja seeläbi on võimalik äh, naiste suguelundite moonutamise eest kohut äh, mõista ka juhtudel, kui äh, taoline tegevus on toime pandud väljaspool Euroopa Liitu. komisjon on samuti algatusi teinud siin ning äh, teinud ettepaneku ohvri, kuriteo ohvrite õiguste kohta. direktiivi eesmärgiks siin on tagada, et kõikidele ohvritele Euroopa Liidus oleks tagatud miinimumpõhiõigused ning et neid koheldaks vastavalt see instrument äh, muuhulgas äh, on loodud selleks, et tagada, et ohvrite vajadusi hinnatakse äh, igal juhtumil eraldi ning kõige haavatumate ohvrite puhul, nagu naiste suguelundite moonutamise ohvrid, saaksid ka vastavat äh, ravi komisjoni ettepanek koos parlamendi toetusega kindlasti äh, aitab kaasa nende naiste olukorrale, kes on äh, suguelundite moonutamise all kannatanud. samuti toetame algatusi ja lobitööd, mille eesmärgiks on edendada ja kaitsta naiste õigusi ning äh, vältida kahjustavaid tavasid. komisjon ja välistalitus süsteemselt tõstatavad alati naiste suguelundite moonutamise küsimuse dialoogis Aafrika, Kariibi mere ning äh, Vaikse ookeani riikidega me peame Aafrika riikidega dialoogis tagama, et naiste suguelundite moonutamine oleks seadusega keelatud ning et seadust ka ellu rakendatakse. me toetame ÜRO Peaassambleel planeeritatavat resolutsiooni, mille eesmärgiks on ära keelata naiste suguelundite moonutamine. on võtmetähtsusega, et sellised riigid, kus probleem on kõige teravam, eriti just Aafrikas, osaleksid samuti resolutsioonil Euroopa välistalitus praegu valmistab ette kampaaniat Euroopa Liidu inimõiguste eh, suuniste all eh, ning eh, täpsemalt siis paneb rõhku sellele, kuivõrd oluline on taoliste tavade kaotamine, eriti just Aafrika mandrilt. naiste suguelundite moonutamine on äärmuslik ning vastuvõetamatu tava. komisjon on otsustanud selle vastu võidelda ning aidata naistel nii Euroopas kui väljaspool Euroopat oma õiguste eest seista, neid abistada rahaliselt ja muul moel ning toetada samuti rohujuure organisatsioone, suur aitäh! Grazie commissario, ora. suur tänu, härra volinik. ja nüüd on sõna sõnavõtjate fraktsioonide nimel. kõigepealt proua Muscardini, poolteist minutit. suur tänu, proua president see lahing, mis puudutab naiste suguelundite moonutamist, see lahing jätkub, me peame võitlema selle nähtuse vastu ja Euroopa Liit peab äh, kuulutama selle kuriteoks ja nägema ette selle eest väga ranged karistused. osalise tulemuse oleme me saavutanud ja naiste suguelundite moonutamine äh, Äh, alaealiste äh, suhtes on kuulutatud inimõiguste räigeks eiramiseks. me peame sisendama julgust Aafrika naistesse, me peame toetama neid, kes vaatamata ähvardustele on äh, seda võitlust pidanud Nende naiste roll selles võitluses on väga tähtis, aga see, see nähtus on olemas ka väga mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides ja selline klannitraditsioon jätkub. me peame keelama öö, selle ja seetõttu punktides kuus, seitse ja kaheksa me palume komisjoni tegutseda, et me saaksime võidelda selle nähtuse vastu, võidelda öö, sellise vägivalla vastu. väga tähtsad on teavituskampaaniad, koolitused, mis on suunatud noortele neidudele, väikestele tüdrukutele, nii nagu me oleme seda selles resolutsioonis öelnud see, seda äh, kahe tuhande üheksanda aasta veebruaris võtsime suurte, suure häälteenamusega vastu ka vastava resolutsiooni. ma tahaksin tähelepanu juhtida sellele, mis volinik täna ütles, me ei ole veel piisavalt teinud selleks, et seda kuritegu käsitletaks täpselt samaväärselt kõigis kaheksakümne seitsmes Euroopa Liidu liikmesriigis. proua Kuumes sotsiaaldemokraatide nimel naiste suguelundite moonutamine kujutab endast vägivalda naiste suhtes, naiste inimõiguste jalge alla tallamist, naiste, kes ennast kas kultuurilistel või religioossetel põhjustel ei saa kaitsta. nii et me peame vaatama seda nähtust ka üldisemas äh, kontekstis meil on vaja adekvaatseid finantsressursse võitlemaks sellega ja liikmesriigid peavad koordineerima oma vastavad programmid, äh, vahetama kogemusi, kuidas kõige tõhusamalt kaitsta kõige haavatuvamaid, haavatavamaid me peame toetama kodanikuühiskonda, ellu kutsuma teavitamisprogramme, mida me suuname just riskirühmadele ja ka teistele kontinentidele. ma sooviksin, et see parlamendi resolutsioon leiaks konkreetse väljundi ka reaalses elus ja et sellest et teemast räägitakse ulatuslikumalt Euroopa Liidu välispoliitika raames ja et kaasataks ka kolmandate riikide kodanikuühiskond. suur tänu ja nüüd ALDE nimel proua Bilbao, üks minut. suur tänu. naiste suguelundite moonutamine on üks eh, jõhkramaid näiteid eh, sugudevahelisest ebavõrdsusest. mehed on mõnes kultuuris naiste omanikud ning eh, seda kolmel põhjusel jõu kasutamine, nende oluline koht ühiskond ning ebausk ja müüdid. see tähendab seda, et me peame hariduse ja teavitusega võitlema äh, selle vägivalla vastu. peame keskenduma ohvritele. kõik maailma naised peavad teadma, et suguelundite moonitamine, moonutamine on, äh, on inimväärikuse vastane ning äh, sellega seoses me peame tegutsema, me peame tegutsema võimalikult kindlameelselt ja julgelt ja peame looma Euroopa määruse, ning äh, ning finantseerima ka teavituskampaaniaid selle jõhkra nähtuse väljajuurimiseks. suur tänu, Roheliste nimel saab sõna kolleeg Durand. suur tänu teile. see resolutsioon, mille me loodetavasti homme vastu võtame ühehäälselt, sest ta on niivõrd oluline, on osa strateegiast rahvusvahelisel tasandil ta et ÜRO tasandil on naiste suguelundite moonutamine ära keelata. peame seda äh, strateegiat toetama igal pool maailmas ning äh, Burkina, äh, näiteks üks Bur-, Burkina Faso esindajatest on pöördunud abipalvetega teiste riikide poole sellise keelu kehtestamiseks. ma loodan, et see teema areneb edasi, et me saame selle viia ÜRO Peaassambleele ning me näeme, et keeld on äärmiselt oluline samm poliitilisel tasandil ning äh, see äh, aitaks meile tööd äh, teha ähm, naistega, kes seda jõhkrat tegu teevad, sest sellega ei tegele mehed, sellega tegelevad naised. me peame tegutsema laial tasandil, ÜRO tasandil ja peame looma ka jälgimis- kampaania eh, koha peal, see on väga oluline, kui me soovime selle kohutava nähtuse välja juurida kogu maailmas, aitäh. suur tänu ning eh, ECR-i nimel saab sõna proua Janne Kudakis. ma olen tun-, piinlikust öelda, et naiste suguelundide moonutamine minu eh, Londoni äh, valimispiirkonnas äh, kasvab ning et mõnikord juhtub seda lausa Londonis endas. mul on hea meel, et meil on täna see arutelu toimub, sest äh, naiste suguelundite moonutamine toimub ka Euroopas. see on keelatud Ühendkuningriigis ning äh, see seadus puudutab ka kodanikke, kes on viidud välismaale selle protseduuri läbiviimiseks kõik liikmesriigid peavad äh, jõuliselt tegutsema selle äh, illegaalse tegevuse vastu. peame tegema kõik selleks, et Euroopa äh, teeks endast, kõik endast oleneva, et kaitsta tüdrukuid ja naisi, olles eeskujuks arenenud maa, arenevale maailmale. naiste suguelundite moonutamine on barbaarne, see on naiste põhiõiguste jä, jõhker rikkumine praegusel hetkel on see tabuteema, ma loodan, et kui me sellest avalikult räägime, me äh, tõstame teadlikkust, et see kohutav tava kaoks, aitäh. suur tänu. kuue nimel härra Gustavson, poolteist minutit Fru talman! Eh, jag är väldigt glad, precis som... austatud eh, president, mul on väga hea meel selle üle, et homme me saame kõik koos kokku leppida selle resolutsiooni osas ja niimoodi me toetame ka ÜRO-d ja tema resolutsiooni sellepärast et tegemist on äh, tõesti hirmsa vägivallaga naiste suhtes ja nii Euroopas kui ülemaailmselt peame me käsikäes töötama selle nimel, et kõigil ühiskonna tasanditel äh, koheldaks naisi võrdselt ja me peame kaitsma ka naiste seksuaaltervist ja naised peavad ise saama otsustada oma keha ja oma seksuaalsuse üle ei ole tähtis see, et me ainult mõningaid ühiskonnarühmi kaitseme, vaid me peame kogu ühiskonnas tegema äh, tööd selle nimel, me peame tegema koostööd naisteorganisatsioonidega ja muude öö, äh, osapooltega. ma tahaksin öelda, et selles resolutsioonis ja läbi selle resolutsiooni me peame paluma komisjoni öö, äh, tutvustama ÜRO-le Euroopa Liidu strateegiat äh, võitluses naistevastase vägivallaga ja me peame tegema Euroopas kõik võimalikku selleks, et välistada naiste suguelendite moonutamist Euroopas. proua Mateera, poolteist minutit. suur tänu, president. ma tahaksin kindl-, kindlalt ja veendunult öelda siin, et ma hääletan Euroopa Parlamendi resolutsiooni poolt, mille eesmärgiks on võidelda naiste suguelundite moonutamisega, mis kujutab endast ebainimlikku tegevust sada nelikümmend ähm, sada nelikümmend miljonit naist äh, maailmas ja viissada tuhat Euroopas kannatavad selle nähtuse all naiste suguelundite moonutamine, sellel võib olla pöördumatuid tagajärgi nii naise füüsilisele tervisele kui vaimsele tervisele. suureneb risk nakatuda aidsi, see võib raskendada tulevasi rasedusi ja sünnitusi ja tihti viiakse see operatsioon või läbi mitte steriliseeritud ja väga algeliste instrumentidega ja tihti tehakse seda ka noorematel kui viieteistaastastel tütarlastel ja selle kohta on vastu võetud ka ÜRO laps, laste õiguste resolutsioon. ja väga tähtis on, et Euroopa öö, äh, tunnust, ütleks, et tegemist on kuriteoga ja selleks, et tõhusalt võidelda selle nähtuse vastu, on meil vaja kogu kodanikuühiskonna toetust. me peame tegitsema, tegutsema ühiselt ja kooskõlastatult, võitlemaks naiste õiguste eest kogu maailmas. Ade Kaiser, üks minut tänan, proua president. kõigepealt tahaksin ma avaldada kiidust neile naistele, noortele neidudele, kes on rääkinud oma kannatustest, sellepärast et väga tähtis on, me teaksime, mida endast täpselt kujutab naiste suguelundite moonutamine ja mis, mida tehakse naisterahva kliitoriga, milli-, milles seisneb täpselt see operatsioon, äh, kuidas mõjutatakse naise vagiinat, see võim, see mõjutab äh, urineerimist ja ja vastavalt ühe naise tunnistusele ja kõige äh, hullem mõju on sellel, kuidas äh, urineerimine ja see mõjutab ka noorte neidude menstruatsioonitsüklid ja menstruatsiooni. kõik see on väga valuline. ma olen kohtunud Brüsselis gümnakoloogidega, kes on näinud naisi, kes sünnitavad kes naistel, kellel on suguelundid kinni õmmeldud, aga abikaasa ei luba neid äh, avada. tegemist on tuhandeaastase, tuhandeaastase kombega ja oli ka meil kunagi, kui mehed Jeruusalemma võitluse öö, äh, sõitsid, oli meil ka olemas voorusevöö. aga aga praegu valitseb samasugune usupimedus patriarhaatsetes süsteemides ja seda meie kõigi silme all öö, piinatakse naisi ja ma tänan komisjoni, komisjonipoolse töö eest. suur tänu, kolleeg Wikström, üks minut. suur tänu. naiste suguelundite moonutamine on nii hirmus vägivald naiste eh, kallal, et ei ole lihtsalt sõnu. see puudutab kolme miljonit naist aastas ja see tähendab, et iga päev kakssada nelikümmend naist kannatavad selle all ja võib öelda, et praegu selle minuti jooksul viiakse läbi selline, see vägivald naiste osas, sada kaheksakümmend tuhat Äh, noorte neidu ähvardab äh, see oht Euroopas. me peame ülemaailmselt võitlema selle nähtuse vastu, see peab olema üks priori-, meie välispoliitilistest prioriteetidest ja inimõiguste osas esimeseks prioriteediks ja see on ka selle resolutsiooni eesmärgiks. meie, kes me oleme olnud, kes me oleme osalenud äh, Ähm, selles töös ja sõltumatult ideoloogiast me peame lõpetama selle barbaarsusega. suur tänu ja nüüd on sõna proua Kiil Nilsenil üheks minutiks lubage, et ma räägiksin teile oma isiklikust kogemusest seoses selle teemaga ja seda äh, detsentraliseeritud koostöö raames. ma olen töötanud Aafrika assotsiatsioonidega ja ma olen kokku puutunud naiste suguelundite moonutamise reaalsusega, millest proua de Kaiser rääkis. meie resolutsioon rõhutab seda, kuivõrd tähtis on tugineda kodanikuühiskonnale, et me võtaksime kohalikku reaalsust arvesse. see on kõik esmatähtsaks punktiks meie võistluses selle selle tegevuse vastu. näiteks kõigis programmides, mis puudutavad naiste suguelundite moonutamist, ei tohi unustada seda, et et naiste jaoks on see ainus sissetulekuallikas ja naised tihti on valmis loobuma sellest, kui neile võimaldatakse mingisugune äh, professionaalne ametialane ümberõpe. nii et seda kinnitab ka minu isiklik kogemus ja ma tahaksin rõhutada siin ka nende delegatsioonide töörolli, mida me saadame kolmandatesse riikidesse, sellepärast et ka nende läbi on võimalik, võimalik äh, hästi tutvustada seda, mida me teeme naiste-meeste võrdõiguslikkuse nimel. suur tänu ja nüüd on sõna McLaughlin, proua McLaughlin. noore naisena lugesin äh, õudusega lugusid äh, naiste suguelundite moonutamise kohta ja sellest ma ei olnud varem kuulnud ning äh, ma nutsin seda lugedes. see julgus, millega üle elati taolised sündmused ning julgus sellest rääkimine, see on tohutu miljonid naised üle kogu maailma on kannatanud selle kohutava tava all. kahjuks naiste sugulandade moonutamine ei ole tundmatu ka Ühendkuningriigis, kus ligikaudu sada tuhat naist on pidanud seaduslikult ebaseaduslikult läbima selle. osad ohvritest on isegi nii noored kui kümneaastased see mõjutab äh, ohvreid mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt kogu nende ülejäänud eluks. me peame selle probleemi endiselt tõstatama. tegemist on äh, kuulmatud äh, kannatustega, mis rikuvad, millega rikutakse mitte ainult inimõigusi, vaid ka laste õigusi. me peame selle välja uurima Ühendkuningriigist, Euroopast ja ka mujalt, kaitsma noori, lapsi ning naisi selle vastu. suur aitäh! ja sõna saab Piedikäinen poolteist minutit. naiste õigused on inimeste õigused ning äh, neist tuleb kinni pidada ka kõikides eluvaldkondades, tuleb tagada äh, piisav õiguslik kaitse ja kindlus tegemist ei ole isiklike äh, uskumist, uskumustega, kas me tahame neist kinni pidada või mitte, tegemist on ülemaailmsete õiguste, universaalsete õigustega, igal naisel, igal lapsel on sellele õigus tegemist ei ole samuti millegagi, mis peaks, mille puhul peaks lähtuma lähimuspõhimõttest. mitte liikmesriigid ega mõned muud riigid ei peaks otsustama ise, kuidas nad oma elanikkonda neis küsimustes kohtlevad. üheks kõige brutaalsemaks eh, ja vihkamis eh, seal põhinevaks eh, kuriteoks naiste vastu on naiste suguelundide moonutamine see puudutab ka tütarlapsi, alaealisi, väikseid tüdrukuid. sellega, äh, sellega eiratakse nende südametunnistust, nende seksuaalset äh, sõltumatust. naistel on õigus oma arvamusele, oma sõltumatusele, õigusele otsustada ise oma kehade ja oma äh, vaimu üle ning oma valikute üle elus ükskõik millised nende eelistused ka ei ole. Euroopa Liidu institutsioonid peavad tegutsema, komisjon, parlament ja liikmesriigid eelkõige mm, peavad tegutsema nii liikmes, nii Euroopa Liidu siseselt kui ka kahepoolsel tasandil ning ka ÜRO Peaassambleel me peame eh, tagama, et eh, kiidetakse heaks resolutsioon kuuekümne seitsmendal eh, sessioonil suur aitäh ja kolleeg Guillaume, üks minut. suur aitäh, lugupeetud president, koos kolleegidega ma tahaksin samuti toetada tugevalt naiste suguelundite moonutamisele lõpu tegemist. arutelud ÜRO-s aga ei peaks laskma meil huvi, unustada seda, mis liikmesriikides toimub ja me peaksime liikmesriike üles kutsuma oma kohustusest kinni pidama. siin tahaksin peatuda ühele aspektile lisaks muule, mida kolleegid juba mainisid me teame, et ligikaudu viissada tuhat naist ja tütarlast kannatavad naiste sugulandite moonutamise all ning sada kaheksakümmend tuhat on iga-aastaselt ohus. tegemist on tagakiusamisega, mis on seotud ea ning sooga ning vastavalt kohtupraktikale naine või tütarlaps, kes palub varjupaika, kes on naiste sugulandite moonutamise läbi teinud või keda see ähvardab, tal on sellele õigus vastavalt konventsioonile viiskümmend üks osad, teistes liikmesriikides aga kitsendavalt äh, käsitletakse asüüli äh, varjupaiga pakkumise võimalusi. leiame, et tuleb lõpp teha killustatud lähenemisele, me peame kõik ühiselt võitlema taoliste julmade tegude vastu, mis siiani on karistamatud ja peame kaitsma ohvreid, aitäh! suur aitäh, sõna saab äh, härra Jimenez, poolteist minutit. proua Jimenez sellest ajast peale, kui ma Euroopa Parlamendi liige olen, pole Euroopa Parlament lakanud hetkekski eh, seda kohutavat nähtust hukka mõistmast. see puudutab miljoneid naisi maailmas, seitsekümmend miljonit naist. see on talumatult suur arv. eriti kui mõelda selle peale, millised kohutavad tagajärjed sellel, eh, sellel tegevusel on, see mõjutab psühholoogiat, tervist, sest eh, suguelundite molutamine, mida tehakse väikelastest ja, ja kuni, kuni murdealiste tüdrukuteni võib lõppeda verejooksu, mis viib surmani. me peame võitlema kogu jõuga selle inimõiguste rikkumise vastu, mis äh, rikub võrdseid õigusi, mis paneb ohtu tervise, see on piinamine, jõhkrus, äh, väärkohtlemine, see õudanähtus eksisteerib ka Euroopas, seega me peame kõik ennetusmeetmed kasutusele võtma, mis me, äh, meie õigussüsteemil olemas on ning me peame tegema, nõudma, et kohtunikud võitleks ähm, karistades neid, äh, kes sellist praktikat ellu viivad Euroopas. ning lõpetuseks ma paluksin äh, kodanikuühiskonda ja valitsusväliseid organisatsioone ja vabaühendusi, et nad viiks endiselt läbi teavituskampaaniaid, väga palju on vaja ära teha, kuid äh, me äh, ei kavatse peatuda, sest me oleme seda võlgu seitsmekümnele miljonile moonutatud naisele. suur tänu, kolleeg Cashman, üheks minutiks. suur aitäh, lugupeetud president. ma liitun sellega, mis juba öeldud naiste suguelundite moonutamine on rahvusvaheliselt äh, tunnustatud äh, inimõiguste, laste õiguste ja naiste õiguste rikkumine. aga äh, tuleb muidugi lähtuda siin naiste üldistest õigustest ning muuhulgas käib selle alla ka reproduktiivõigused ning seksuaaltervis. naistel peab olema õigus otsustada ise oma keha üle. lugupeetud president, ka mina olen näinud mis äh, saab naistest, kes äh, on pidanud läbima suguelundide moonutamise, tegemist on täieliku õudusega, see on barbaarne, seda ei saa kaitsta, mitte ükski kultuur ega religioon ei, ei saa kaitsta selliseid tavasid ja äh, ma loodan, et ÜRO Peaassambleel kuuekümne seitsmendal täiskogul seda küsimust ka arutatakse Aafrika grupp, ma loodan, Äh, Aafrika grupp on äh, siin äh, kõige haavatavas olukorras, aga see ei puuduta mitte ainult Aafrikat, vaid ka Euroopas on see levinud. viissada tuhat naist elavad suguelundite moonutamise tagajärgedega meil ja sada kaheksakümmend tuhat on endiselt ohus. mõtelgem selle üle. sada kaheksakümmend tuhat, mõtelgem nendele naistele ning toodetele tütarlapsedele. see on häbiks meile kõigile Ora... suur aitäh ning nüüd saavad sõna kõnelejad, kes paluvasid sõna vaba mikrofoni all, neid on väga palju, annan teile kõikidele sõna, aga palun teil minutist kinni pidada. ja alustame eh, proua Korholaga. suur tänu, president. me saime eelmisel aastal häid uudiseid eh, seoses ÜRO kampaaniaga ja kuus tuhat, kuue tuhandel korral loobuti sellest moonutamisest ja Egiptuses näiteks tehti varasemalt üheksakümne seitsmele protsendile tüdrukutele see ümberlõikamine. praegune protsent on seitsekümmend kaks protsenti või üheksakümmend üks johtuvalt allikatest, kuigi ametivõimud on üritanud alates üheksakümnendate lõpust keelustada seda ja e Egüp-, Egiptuse lõunaosas on tegemist väga tõsise probleemiga ja seda igal pool Aafrikas ja Lääne-Aasias äh, äh, tehakse seda e, Euroopa Liit peab jätkama naiste suguelundite moonutamise vastaste meetmete toetamist ja väga raske, väga tähtis on luua tugirühmad ohvrite toetamiseks ja äh, moonutamise ennetamiseks. moonutamine kujutab ennas, endast kuritegu naiste ja neidude suhtes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 das in wirklichkeit im mittelalter passiert ist und ich konnte nicht glauben dass das in der ma äh, lugesin raamatut aastal äh, kaheksakümmend viis mille pealkiri oli kõrbelill ma ei suutnud uskuda seda mis seal räägiti ehm, ja ma ei usu seda mis praegusel hetkel toimub euroopas mu tütar on neljateist aastane oli siis neliteist kui ma seda lugesin aastal üheksakümmend aastal üheksakümmend oli mu teine tütar viieteistaastane, kuid samus, samuti see toimus see kõik edasi. see ei ole seotud mingisuguse usulise tavaga. see on lihtsalt inimõiguste jõhker rikkumine, me peaks äh, rakendama nulltolerantsi selles osas. sellel on väga tõsised tagajärjed äh, naiste tervisele ja psüühikale. me ei tohi hukka mõista ohvreid. me peame selle jõhkra barbaarse tava ära kaotama. suur tänu ja eh, kolleeg Derville. Tarabella suur aitäh, eh, paljud eh, tütarlapsed ja naised endiselt kannatavad naiste suguelundite moonutamise alla ligi kaotas kolm miljonit tütarlast on iga-aastaselt ohus üle maailma selline mm, moonutamine viiakse läbi eh, kuni neljateistaastaste tütarlaste eh, seas eh, ning on tagumine aeg, et naiste põhiõigustest ja laste põhiõigustest peetaks kinni kõikjal maailmas, mitte ainult Euroopas ehm, nagu Michael Cashman ütles, eh, ligikaudu seitse, eh, viissada tuhat naist on ka Euroopas sellel kannatanud. ja see puudutab füüsilist kui ka vaimset tervist, eh, nende väärikust on kahjustatud ning mingil juhul ei saa õigustada taolist barbaarsust, sellega rikutakse naiste põhiõigust oma kehaga teha, mis nad ise tahavad me peame aitama kõiki riike võitlemaks taoliste tavade vastu ning äh, samuti toetama liite ja ühinguid, mis selle vastu võitlevad ja millest rääkis ka Nicole Kill Nielsen ning äh, Jimenez Pechamil äh, Parillo. suur aitäh, kolleeg Ragnar. lugupeetud president, volinik see teema on tõeliselt kohutav. miljonid naised on pidanud selle kohutava protseduuri üle elama ning äh, läbi tegema. me peame sellele lõpu tegema ja peame eelkõige võitlema selle vastu, et kolmandates riikides samuti keerataks naiste suguelundite moonutamine ära. me peame selgitama elanikele, nende riikide elanikele, et see on ebainimlik tava. Äh, meditsiinilised, äh, füüsilised, äh, psüühilised tagajärjed on vaieldamatult tõsised. me peaksime tegema kõik selleks, et sellist tegevust karistataks pika vanglakaristusega. järgmisena saab sõna härra Costello. proua Costello president, volinik, naiste suguelundite moonutamine on kohutav tava, see rikub naiste õigusi, nende inimväärikust, nende reproduktiivtervist. naised on nii füüsiliselt kui psüühiliselt äh, traumeeritud. aprillis võeti Iirimaal vastu uus äh, suguelundide moodutamise keelustamist äh, puudutav seadus. see muudab illegaalseks ka äh, kaasaaitamine naiste suguelundite moodutamisele ka väljaspool Iirimaad. seda toetas üks noor Somaalia naine, kes, kes korraldas näiteks moeetendusi teavituskampaania käigus üle kogu Iirimaa. samuti Amnesty kampaania Iirimaal Äh, on kutsunud üles faktide kogumisele, samuti tervishoiutöötajate välja kool, kool, koolitamisel, eriti just äh, äh, sünnitushaiglates ja samuti ka kohtuorganite väljakoolitamisel. ma loodan, et on võimalik finantseerida mõning-, Euroopa poolt mõningaid nendest projektidest tulevikus. samuti ma soo-, samuti volinik, te rääkisite kuritegedu ohvrite kaitsmise direktiivi, kas seal mainitakse otseselt naiste suguelundatamise ohvreid, see on väga oluline ning ma saaksin samuti tervitada seega, et te ütlesite, et me, ma, me, me tõstatame selle küsimuse oma läbirääkimistes kolmandate riikidega, see on samuti väga tervitatav, aitäh. suur tänu ja äh, kolleeg Rossi suur tänu, president, kahe tuhande kümnendast aastast komisjon lubas välja vastu võtta naistevastase vägi, naistevastase vägivalla direktiivi, pole mitte ühtegi strateegilist katset olnud eh, selle kuriteoga võitlemiseks. viissada tuhat naist Euroopas on, eh, on eh, selle pidanud läbi tegema, sada kaheksakümmend tuhat on ohus igal aastal ning äh, see puudutab tüdrukuid äh, vanuses neli kuni neliteist aastat. Jeemenis, Eritreas äh, tehakse seda ka, ka imikutega. see võib kaasa tuua nakkusi ning ka surma. see on naiste õiguste jõhker rikkumine, see on kuritegu, see on minu meelest inimsuse vastane kuritegu ning sellepärast ma leian, et Euroopa Liit peaks kasutusele võtma kõik tema kasutuses olevad meetmed, et äh, võidelda nende riikide vastu, kes äh, aktsepteerivad või tolereerivad sellist käitumist. Thank you uh,, madam president. While I am opposed to this institution. suur aitäh äh, meie eesmärgiks on võidelda igasuguse põhiõiguste rikkumise vastu. me teame, et sada kaheksakümmend tuhat naist Euroopas on ohus suguanduse moonutamise äh, puhul äh, osades kogukondades ei ole naised enam abielukõlblikud, kui seda ei ole tehtud. ligi, äh, isegi alla kolmeaastaste tüdrukute puhul äh, tehakse seda. Euroopa Liit peab olema liidrirollis ja võitlema selle kuriteo vastu ning kui seda viiakse läbi ka liikmesriikides, siis tuleb selge sõnum edastada, tuleb äh, võtta meetmed ning äh, lõpetada taolised tavad. Õnneks kampaaniad äh, on tulemusi saavutanud. samuti on kogukondades teavitatud inimesi sellest, mis kaasneb naiste suguelundite moonutamisega. samuti on antud hügieeni ning reproduktiivtervise ja muu kohta tunde. me peame tegema kõik selleks, et lõpetada taanlane barbaarsus. Grazie, ora la parola. suur aitäh ja sõna saab nüüd äh, volinik äh, Tali. ilma mikrofonita suur aitäh selle arutelu eest. kahekümne esimesel sajandil miljonid noored naised endiselt äh, iga aasta peavad läbima suguelundite moonutamise. Nad on surmaohus ja kui nad üle elavad selle äh,, siis äh, võib sünnitamine osutuda äärmiselt, äärmiselt keerukaks nende jaoks. me peame naiste äh, õiguste eest seisma kõigil ning äh, toetama äh, algatusi, mis on suunatud äh, kahjustavate tavade vastu nagu suguelundite moonutamine esimesel äh, juulil äh, Välisasjade Nõukogus äh, kiidetakse heaks strateegiaraamistik inimõiguste ja demokraatia kohta ning üheks prioriteediks on ka naiste suguelundite moonutamine. komisjon on rahastanud paljusid kodanikuühiskonna projekte ka kõige vaesemates riikides. ligikaudu viiskümmend viis miljonit eurot on eraldatud projektidele, mis on suunatud äh, emade tervisele ning noorte eh, terviseprobleemide vajaduste jaoks. ma usun, et kolleegid Keiti ja Vivian eh, teevad kõik selleks, et tea, tõsta tea, teadlikkust naiste suguelundite moonutamise kohta. Grazie, commissario, eh, abbiamo ricevuto. suur tänu, härra volinik. meil on kolm resolutsiooni ettepanekut arutelu on lõppenud ja hääletus leiab aset homme keskpäeval.